Dear colleagues, ladies and gentlemen, let us start our meeting. head kolleegid, head kolleegid, palun, äh, palun vaikust teie poolt. ma tahaksin pöörata tähelepanu väga kurvale loole, mis leidis aset täna hommikul lennukiõnnetus Lõuna-Prantsusmaal see oli väga traagiline õnnetus, millel oli väga palju ohvreid. hetkel me ei tea täpselt, kui palju veel. ja ma ei hakka siin detailidesse laskuma, aga vaikuseminut on äh, lihtne äh, reageering sellele olukorrale Prantsusmaal ja tunneme kaasa Prantsusmaa kolleegidele meie kõigi poolt. seega vaikuse minut. Thank you very much. <clears throat> suur tänu. Uh, <clears throat> we go to the ja lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde. number viisteist, energia ja kliimapoliitika tulevased meetmed, arvamuste vahetus äh, volinik Kanietega, kes vastutab kliimaküsimuste ja energeetika valdkonnast ja see ei ole esimene kord, kui me kohtume volinik Kanietega. voliniku ametis me kohtusime temaga ka parlamendisaadikuna kakskümmend aastat tagasi, ma, mina küll ei olnud siin, aga võib-olla mõned teie hulgast kohtusid temaga siis äh, ja tuletaksin teile meelde, et volinik Aniete mitteametlikul kohtumisel kümnendal veebruaril Strasbourgis arutas meetmeid äh, selleks, et äh, ühenduvust äh, suurendada, see on väga oluline teema ja me oleme valmis koostama selle kohta omaalgatuslik arvamuse, hetkel me ei ole veel otsustanud, aga see protsess käib praegusel hetkel tutvustab volinik eh, energeet-, energia- ja kliimapoliitika algatusi, käsitledes Energialiidu strateegia vastu võetud dokumenti ja see on meile kõigile väga oluline teema. ja kui tohib, siis paluksin eh, volinik Kaniete eh, esineks vabakõnega. suur tänu, esimees, sooviksin oma sõnavõttu Äh, ava-, alustada, väljendades oma kurbust äh, kogu komisjoni, just kogu komisjoniga selle traagilise lennuõnnetuse pärast, mis Prantsuse alpides täna toimusid, avaldan sügavat kaastunnet kõigi ohvrite perekondadele praegusel raskel hetkel. sooviksin tänada seda komisjoni ja Euroopa Parlamenti teie äh, toetuse eest ja nüüd peame me kõik äh, oma head algatused tööle panema. energialiidu raamistik, äh, see paneb paika tulevase nägevuse ja toob välja poliitikavaldkonnad äh, ühes strateegias, selle eesmärgiks on öö, oskuslikult avada uus integratsioonifaas Euroopa Liidus. arvestades seda, tahaksin keskenduda öö, konkreetsetele tegevustele selle strateegiana raames. lugupeetud saadikud, kõigepealt esimene samm selles tegevuskavas, ühendused. nagu te teate, siis kümneprotsendiline ühenduste eesmärk võeti vastu samal ajal kui Energialiidu dokument. kaks tuhat neliteist aastast on kaksteist liikmesriiki allpool kümme protsenti eesmärki ja on isoleeritud kaks tuhat kakskümmend aastaks peab see olukord olema muutunud. tervitan kõiki edusamme, mida me oleme teinud viimastel aastates, mis on teatises kirjeldatud ja Euroopa põhise lähenemise tõttu on saavutanud edusammu. meie ühishuvid ja TEN-E regulatsioon on võtmeküsimus selles osas. Euroopa ühendamise rahastuga koos ning energia taastamise plaaniga kooskõlas on meil võimalik palju saavutada. see uus raamistik on juba käigus. Eesti ja Soome vaheline Estlink kaks ühendus ning Hispaania-Prantsusmaa ühendus on head näited selle kohta. eelmisel nädalal olin ma Madridis ja rääkisin sellest äh, transatlantilisest ühendusest ja volinik Šefčovitšil oli samuti võimalik rääkida äh, Anatoolia piirkonna ühendusest. see puudutab maagaasi, mis võimaldab meile juurdepääsu Euroopa turgudele ja teeb meie varud konkurentsivõimeliseks ja turvalisemaks. kümme miljardit äh, kuubikmeetrit maagaasi aastas vastab seitsme miljoni kodumajapidamisega Euroopas, aga me peame tegema rohkem. meil on vaja paremat äh, koordineerimist Euroopa Liidus, rohkem investeeringuid äh, era- ja avalikust sektorist ja meil on siin väga palju võimalusi. kaks tuhat kakskümmend aastaks peaaegu kõik liikmesriigid on saavutanud kümneprotsendiliste ühenduste eesmärgi, välja arvatud Küpros, mis jääb energiasaareks kuni kaks tuhat kakskümmend kolm aastani ning Iberia poolsaar, mis puudutab Hispaania, Prantsusmaad ja Portugali, on saavutamas kümne protsendi eesmärki ja kasutades taastuvenergia allikaid paremini, tugevdades kõiki võimalusi ja tagades tarnet Euroopa Liidus voli-, president Juncker pani äh, paika kõrgetasemisele töörühma äh, Madridi kohtumisel ning tegevuskava koostatakse selle aasta keskpaigaks. veelgi enam, me oleme alustanud tööd regionaalse koostöö tõhustamiseks äh, Balti piirkonnas ning Kagu-Euroopas. kõik lahendused nõuavad täie-, täiendavat toetust ja ma annan teie komisjonile tulevastel kuudel ja aastatel täiendavat informatsiooni. lugupeetud komisjoni liikmed, nii nagu kaks tuhat neliteist aasta oktoobris ja märtsis kaks tuhat viisteist meie riigijuhid ütlesid, siis komisjon käivitab dünaamilise juhtimise protsessi Energialiidu elluviimiseks. meil on vaja integreeritud juhtimis- ja seireprotsessi selleks, et tagada, et energiaga seotud tegevused kohalikul ja piirkondlikul tasandil panustaks meie eesmärkidesse. meil on vaja paindlikku, usaldusväärset lahendust selleks, et täita meie kõigi eesmärgid tegevuskavas tahaksin välja tuua mõningaid teisi asjakohaseid meetmeid. esiteks tahaksin viidata energiajulgeolekule. see sõltub solidaarsusest liikmesriikide vahel. lähtudes äh, vastavatest stressitestidest ja strateegiast koostan ma vastava paketi kaks tuhat viisteist aasta lõpuks. see koosneks mitmest elemendist kõige olulisem selles puudutab ettepanekut äh, maagaasi julgeolekut ning tagada turvalised äh, tarned juhul, kui toimub tarnekatkestusi, tugevdada piirkondlikku koostööd ja komisjon äh, panustab omapoolselt seire- ja kriisijuhtimise meetmetega. samuti on meil vaja kava selleks, et toetada LNG täielikku potentsiaali kriisijuhtidel me koostame selleks vastava strateegia ning vaatame, milline on selleks vajalik transporditaristu, millised on tõkked selle gaasi liikumisel eh, tootjate ja sihtmärkide vahel. lisaks eh, elektrienergia ja selle tarnekindluse osas on meil plaan kaks tuhat kuusteist aastaks koostada vastav dokument meil on vaja paika panna vastavad standardid ning äh, kõrvaldada ebaasjakohased äh, lähenemised ning lõpetuseks, julgeolek äh, tähendab ka seda, et me toetame teabevahetust ja see puudutab ka lepinguid liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel ja seda plaani tutvustama kaks tuhat kuusteist aastal. lugupeetud saadikud, äh, integreeritud äh, energiaturg on, turg on energialiidu äh, vundamendiks. liit ei saa reaalsuseks juhul, kui meil ei ole toimivat siseturgu, kus ei rakendu täielikult Euroopa Liidu seadusandlus seega paketi osaks on eriti oluline Äh, tagada regulaatorite sõltumatus, kui vastab äh, lahtisidumine ja kui meil on olemas vastavad meetmed, siis äh, ma teen oma ettepaneku kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist aastal selle komisjoni töö on äh, väga oluline selleks, et ellu viia vastav seadusandlus ja teen teiega, töö, töötan koos teiega dialoogis. energiatõhusus on väga oluline teema, teil on kindlasti selle kohta palju küsimusi. sel aastal koostame me strateegia selleks, et kogu seda Eh, potentsiaali rakendada, samuti energia märgistamise küsimus, eh, mis on asjakohane. kaks tuhat kuusteist aastal tutvustame oma eh, analüüsi energiadirektiivi kohta, millele järgneb teine direktiiv. oktoobri nõukogus koostatakse sellest lähtuvalt konkreetsed meetmed. energiatõhususe direktiiv puudutab ka ettepanekut, artikli kolm äh, muutmiseks, selleks, et äh, sisse tuua eesmärgid seoses kaks tuhat kuuskümmend aasta eesmärkidega. kaks tuhat kakskümmend on meil plaanis neid eesmärke läbi vaadata, arvestades äh, Euroopa Liidu eesmärki kolmkümmend protsenti. meie prioriteediks on energiasüsteemi kaasajastada, tagada usaldusväärsus ja kestlikkus. see mõjutab meie kodanike igapäevaelu, mis puudutab äh, säästu ning võimalust äh, tarbida vajalikul määral. komisjon äh, mõtleb järele, kuidas analüüsidest lähtuvalt teha konkreetseid otsuseid ja seega on teretulnud kõik teiepoolsed ettepanekud lugupeetud saadikud, ambitsioonikas energiapoliitika kaks tuhat kolmkümmend aasta raamistiku põhjal on oluline osa meie Energialiidu põhimõttest. meie töö e, eesmärgid, mis on ambitsioonikad, on Euroopa, eesmärgiks on Euroopa Liit viia energiatõhususe kasutamise eesmärkideni ja tagada kestlik lähenemine kaks tuhat viisteist äh, komisjoni töökavas on konkreetsed eesmärgid, esiteks peame me, me turustabiilsusreservi osas tööd tegema ja sellele jätkub äh, ETS ähm, direktiiv ja seejärel tegevused äh, heidete vähendamise osas. Euroopa Nõukogu otsus, ähm, ministrite nõukogu otsustas, et meil on vaja neljakümne kolme protsendi võrra vähendada heitmeid võrreldes kahe tuhande viienda aastaga ning äh, me soovime keskenduda lisaks sellele, et toetada tööstuse arengut, luua innovatsioonifond ning kaasajastada teatud liikmesriikide energiataristut kaks tuhat kakskümmend aastaks on meil plaanis kaitsta tööstusi heitmete määramiste äh, osas, selleks, et äh, teatud kulud neile kompenseerida. sobilik kaitse on vaja tagada ka tulevikus nendele tööstusvaldkondadele, kes seda vajavad, lähtudes nõukogu järeldustest oktoobrist kaks tuhat neliteist samas aga peame arvesse võtma, et nende mm, lubatud heitkoguste äh, osa on piiratud ja peab arvesse võtma keskkonnamõju. ja me peame tagama konkurentsivõimelise ja innovaatilise tööstussektori. kui me jätkame praeguse süsteemiga, siis nõukogu kinnitas, et me oleme nõus nende eesmärkidega ja me peame tegutsema ja seda süsteemi täpsustama. komisjon peab väga oluliseks äh, sidusrühmade arvamust ja on valmis ära kuulama ettepanekuid ETS-süsteemi kohta. komisjon on hakanud äh, välja töötama seadusandlikke ettepanekuid, mis puudutavad valdkondi äh, ja ETS-heitmeid väljaspool Euroopa Liitu. see puudutab sidusrühmadega koos Äh, konsultatsioone ning äh, keskkonnamõju analüüse. kaks tuhat kuusteist aasta esimeses pooles loodetavasti on selle kohta tulemusi ning määratakse liikmesriikide heitkogused, lähtudes varasematest standarditest äh, ja SKT-st Need, kelle SKT on Euroopa Liidu keskmisest kõrgem, peavad tõestama kulutõhusust ja tõhusust lugupeetud saadikud, meil on vaja taastuvenergia turgu, aga toetada samas ka innovatsiooni ja tõhusust. uuenev direktiiv vajab läbivaatamist, äh, et kajastada kaks tuhat kakskümmend aasta järgsed aastad selleks, et vastata väljakutsetele, mis on seoses turuintegratsiooniga esile kerkimas. ma teen uue taastuvenergia paketi ettepaneku peatselt see puudutab seadusandlust selleks, et tagada kaks tuhat kolmkümmend eesmärgid kulutõhusalt äh, uue poliitika valdkonnas. kui me ei kasuta uuenevaid tehnolo-, uusi tehnoloogiaid, ei suuda me saavutada eesmärke. kaasajastatud energiatehnoloogia äh, kava kahe tuhande viieteistkümnendast aastast võimaldab meil äh, hinnata, milliseid tegevusi on vaja kasutusele võtta, lugupeetud saadikud, ning lõpetuseks punkt, millele te kindlasti paljud viitate täna, kaks tuhat viisteist aasta kliimaeesmärgid ja sellele järgnev vajab eh, tulevikku vaatavat eh, nägemust eh, selleks, et vähendada süsinikuheitmeid. selleks aga on meil vaja poliitilist raamistikku, eriti selleks, et reformida ETS-süsteemi suur tänu tähelepanu eest ja jään ootama teie küsimusi. suur tänu, härra volinik. selle kõne eest uskumatult lai ja kõikehõlmav arv igasuguseid õiguslikke ja mitteõiguslikke ettepanekuid energia- ja kliimapoliitikasse. suur tänu teile selle kõige eest Äh, alustame nüüd äh, debatiga, kõigepealt äh, saab härra Kaarins sõna meie koordinaatorite hulgast ja head kolleegid, ütleb härra esimees, kolm minutit, kolm minutit on teil aega, koordinaatorid. Uh, suur tänu. noh, laiendan siis asju, mida tahtsin öelda, et kolm minutit ära täita. suur tänu, härra volinik, tahan küsida otse teilt kohe, võib-olla ei õnnestu Te rääkisite äh, ühelduvusest äh,, kümme liikmesriiki on endiselt eesmärgist maas praegu äh,, ehitusprojektid aga käivad, mis aitavad olukorda parandada. Äh, küsimus on see, et kui meil on äh, füüsilisel tasandil olemas taristu, mis äh, on omavahel ühilduv, kui kaugel oleme me siis veel toimivast turust? sest need tõkked, mis praegu on äh, väga tugevate domineerivate riiklike ettevõtete näol mm, takistavad praegu liikmesriikide piire ületavat äh, energiakaubandust. Äh, mitte füüsilised tõkked ei ole need, mis praegu jalgu jäävad. nii et äh, mis on vaja teha selleks, et ka sellised riiklikud barjäärid ära võtta, nii et see kümme protsenti oleks mõistlik nii tarbijate kui tööstuse jaoks. suur tänu, ütleb härra esimees, kolleeg Tammiga järgnevalt, palun austatud volinik, suur tänu, et äh, tulite meie ette äh, oma äh, tegevuskavaga. me tunnustame seda tegevuskava kõigepealt on teie sõnade sidusus see, mis meile muljet avaldab ja teie jutt ja härra Sefkovitši jutt täna varem ühtivad väga hästi. kui te räägite ühilduvusest, siis mis siin meile muret tekitab aeg-ajalt, on kaks tuhat kakskümmend aasta eesmärgid. Äh, iga-aastast raportit on vaja aga, sest äh, iga-aastase aruandluse läbi on võimalik äh, dokumenteerida edusamme, vahel tehakse erinevates liikmesriikides lihtsalt erinevaid asju. edasi, kui te räägite gaasi- ja elektrivõrkude omavahelisest ühilduvusest erinevates riikides, siis me peame küsima enda käest, et kes neid energia voogusid jälgima hakkab. ja edasi äh, peaks mõtlema, et äh, kui päikeseenergiat on lõunariikides palju, kas on võimalik seda energiat kuidagi äh, edasi kanda põhja poole ja muud küsimused, kuidas on võimalik siis Euroopa Liidu lõuna- ja põhjariikide vahel energiat vahetada? mis puudutab tarnekindlusest, siis me räägime siin energiaallikate paljustamisest, rohkematest tootjatest, energia liigutamisest läänest itta ja nii edasi. võib-olla on see kõik väga hea tuleviku tarvis, sest et tundub, et me võtame neid teemasid tõsisemalt. veel üks aspekt taastuvate energiaallikate kohta. tundub, et ka neid energiaallikaid koheldakse praegu palju tõsisemalt sellepärast et äh, taastuvenergiaallikate tööstus valib, vajab toetust, mitte ainult äh, sõnade toetust või paberil toetust, vaid reaalset toetust, et areneda. Äh, nüüd investeeritakse palju taastuvatesse energiaallikatesse ja see tähendab, et seda tööstust hakatakse võtma tõsisemalt. inimesed näevad taastuvatel energiaallikatel rajanevat energiat kui midagi, mis ei ole alati usaldusväärne, midagi, mis aeg-ajalt on ja siis kaob ja ma arvan, et taastuvate energiaallikate pakett äh, aitab tegelikult äh, hoogu sisse anda kogu sellele sektorile. Äh, selleks, et ootamatustega ka toime tulla. ja lõpetuseks, kui me räägime kliimamuutustest, siis mis on teie arvamus Pariisi konverentsi kohta? kuidas et Euroopa äh, Parlamendile sellekohase ülevaate saaksite anda? suur tänu, ütleb äh, härra esimees. Äh, rahvapartei poolt oli esimene sõnavõtt, siis said sõna sotsialistid, ECR saab sõna hiljem ja nüüd saavad sõna liberaalid. Kode- äh,, kolleeg Pederle, palun. suur tänu, härra esimees, suur aitäh, volinik, suur aitäh, et tulite ma arvan, et äh, sellel, äh, selle mandaadi jooksul on meil suurepärane võimalus äh, jätkusuutlikku energiapoliitikat ellu viia ja mis on ilmselt konstruktiivsem kui varem me räägime siin fossiilsetest kütustest, naftast ja gaasist ning söest, aga me kuulsime praegu eelneva kolleegi suust, et ka taastuvatel energiaallikatel on aina suurem öö, osa. Äh, fossiilkütuste põletamiseks äh, kulutatakse kogu Euroopa Liidus üks miljard eurot päevas, see on väga äh, ohtlik. me tahame aga energia tarnekindlust ja me tahame ka kliimakindlust nii et äh, tahaksin äh, alustada äh, debatti teiega selles osas, et me ei peaks nägema asju mustavalgena, me ei peaks mõtlema fossiilsed kütused versus taastuvad energiaallikad, vaid need energiaallikad peaksid ikkagi arenema käsikäes ja seda kõike rohestamise suunas muidugi eeldused on ka väga erinevad, näiteks Poolas on väga suured söevarud ja äh, oluline on ka see, et Poola kasvaks, Poola majandus kasvaks ja nende inimestel oleks võimalik jõukamaks muutuda, aga me peame ka mõtlema keskkonna aspektide peale. nii et me peame ikkagi rohkem pöörama oma pilgu taastuvate energiaallikate peale, vähemalt tuleviku jaoks. ja erinevates Euroopa paikades on ka just energia kasutamise kultuur väga erinev, sellest kõigest tuleb rääkida eriti just äh, majanduskriisi valguses. nii saame tulevikus paremini toime. peab ütlema, et äh, energiaühisturul asjad, äh, kõik asjad väga hästi ei toimi ja keskkonda kahjustavalt kasutatakse energiat väga paljuski me, me räägime ületootmise äh, ja ülejääkide müümise peale, äh, mis tegelikult täna Euroopas ei toimi. Äh, väga paljudes Euroopa paikades toodetakse liiga palju energiat, energiat, mida keegi kasutada ei saa, sest seda kusagile edasi ei müüda. kuna mina ise tulen Rootsist, siis ma näen seda, et Äh, poliitiliselt ja energia tarnekindluse osas leitakse praegu Balti riikides äh, hea lahendus. meil on ühilduvus olemas äh, Balti ja Põhjamaade vahel. nii et see ühendus ja koostöö igal juhul on keskkonnale kasuks. nii et võib-olla saaksime kõikide nende tööde jaoks mm, härra volinikuga leida Äh, mingisuguse äh, ühise aluse, et koos äh, töötada. me hääletasime, oleme hääletanud selles komisjonis nii metsamajandamise üle kui ka õhusaaste direktiivi üle ja ikka ja jälle küsime me sama küsimust nende teemade puhul, meil on vaja rohelisi lahendusi, aga see on igal juhul poliitiline väljakutse kui, kui me tahame otsustada, millises teema, millises suunas äh, suunduda. nii et äh, küsimus volinikule, kuidas äh, seda strateegiat arendada edasi tulevikus nii, et need kaks osapoolt ei oleks omavahel vastuolus. samuti on vaja geograafilist tasakaalu. kolleeg and Claude. järgnevalt saab sõna Claude Turmes roheliste nimel nii kunagi aega ei kaota, nii et Claude on alati aktiivne. palun, teil on sõna. suur tänu. niisiis, härra volinik, mulle anti ülevaade selle kohta, mis te ütlesite. ma arvan, et väga hea on see, et te viitasite kõigile nendele olulistele õiguslikele algatustele, mida arendama hakatakse. üks küsimus, millega mina tõstatasin ja, ja küsisin äh, volinik Šefčovitšiga küsisin ma ka eile tema käest seda, et kuidas te näete äh, seda ühist turgu. ühisel turul on praegu väga palju äh, moonutusi täna, väga palju on riigiabi ja toetusrahasid äh,, volinik tegi väga suurt uurimistööd ja Ecofisi äh, järelmid pandi selle uuringu tulemusena kirja ning need järeldused ütlevad, et siseturul on kõige suuremaks äh, moonutajaks äh, praegu fossiilkütused, mille kasuks see on, teiseks tuumaenergia ja siis tulevad alles taastuvad energiaallikad. ja loomulikult kõik see, mida me praegu näeme, on see argument, et taastuvad energiaallikad peavad eh, jõudma turule lähemale ja keegi ei ole selle vastu, aga kui see eh, turg näitab eh, valesid hinnatendentse, kui nad ei ole koondunud taastuvate energiaallikate jaoks. praegu eksisteeriv energiaturg ei ole taastuvate energiaallikate jaoks loodud. üheksakümnendate algusel loodi see hoopis sellistele energiatootmisjaamadele, mille eesmärk oli osta energiat ja mitte toota energiat. nii et minu küsimus. kuidas äh, plaanib komisjon äh, nende turumuudatustega toime tulla? ja üks aspekt veel, mis äh, sellel nädalavahetusel avaldatud sai Saksamaal äh, mis on ilmselt üks stabiilseid äh, riike, vähemalt äh, õigusandluse osas. Äh, ministeeriumi ametlikud andmed näitavad, et ei ole piisavalt raha ette nähtud selleks, et olemasolevaid tuumarajatisi kasutuselt eemaldada. kahe tuhande kolmandal aastal juba selle, sellel teemal arut-, arvutusi, arvutusi peeti kaks tuhat neli need rahad, mida siiamaani Briti maksumaksja oli tuumarajatiste ähm, kasutuselt eemaldamise jaoks äh, maksnud, need lendasid vastu taevast ja me ei räägi siin mitte tuumaenergia pooldajate ja vastaste leerist praegu, aga me räägime õiglasest turust, kus äh, tootjad või peavad kulud kandma ja mitte maksumaksjad? aitäh. suur tänu, kolleeg. kuue nimel palun härra Silikiotis. suur tänu, härra esimees, härra volinik. esimene teema, millest ma tahaksin siin täna rääkida, on erinevatest regioonidest ja liikmesriikidest, kes on isoleeritud äh, suurtest võrkudest. Küpros ja Malta, teame äh, ju neid äh, näiteid ja samas mitmed saarepiirkonnad ja mägipiirkonnad on ära lõigatud suurtest võrkudest. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ei jõuta igal juhul eesmärgini neid isoleeritud või piiratud alasid suurte võrgu lülitada Äh, palju on sellest räägitud, aga mingisuguseid konkreetseid meetmeid nüüd nende erinevate isoleeritud piirkondade sidumiseks ei ole. me teame, et selles osas on olemas poliitiline toetus, äh, teatud äh, energiat tootmist ettevõtete jaoks vähemalt ning ka veemajanduse parandamiseks nendes piirkondades. aga mis siis konkreetsemalt toimub? Äh, kui me räägime äh, kagu, Vahemere kaguosast, äh, siis siin on küll võimalus näiteks taastuvate energiaallikate arendamiseks. ja kui selliseid rajatisi Vahemere piirkonda rajatakse, LNG terminalid Äh, siis äh, selles piirkonnas kasutatakse ka äh, tuumajäätmete lõpppaigutamise võimalusi, mis võib kokkuvõttes kohalikele elanikele väga ohtlikuks osutuda. tekib küsimus, et mis juhtub siis, kui toimub õnnetus me teame, et see on ka piirkond, kus seismiliselt ei ole olud väga stabiilsed, äh, võivad äh, tekkida maavärinad ja nii edasi. küsimus, kas Euroopa Liit teeb midagi selleks, et energia tarnekindlust selles Euroopa piirkonnas ja Vahemere piirkonnas äh, kindlustada ning kas Küprose ja teiste riikide ja piirkondade nagu turvalisust ja julgeolekut selles osas kuidagi parandatakse. me teame ka, et Türgil on seal nüüd konkreetsemad plaanid. samas äh, Türgi on kandidaatriik ja nad ei tohiks kindlasti selliseid ohut-, ohut-, ohtlikke tuumarajatisi rajada. suur tänu. nüüd on siin koordinaatorite kõnevoor lõppenud ja paluksin nüüd, et härra volinik vastaks kõigile märkustele ja küsimustele suur tänu, härra esimees. alustagem kõigepealt äh, selle raske äh, küsimusega, mis puudutab äh, energia võrguühendusi. see puudutab kogu meie turu ülesehitust Need, see puudutab kogu meie eh, võrgustiku ülesehitust ja süsteemi me peame ära kaotama eh, põhjused, mis moonutavad energiavahetust, üks puudutab ka maksevõimet. kui praegusel hetkel eh, arendatakse liikmesriikides välja Äh, arendatakse välja erinevaid süsteeme, peame reguleeritud hindadega samuti tegelema. Äh, mis on samuti takistuseks energiavahetuses. seega äh, peame vaatama kogu oma turusüsteemi üle, peame vaatama, kuidas saame välja töötada regionaalselt harmoneeritud süsteemi, kuidas suurendada regionaalset koostööd taastuvenergia liikide väljaarenduse toetuseks, kuidas tugevdada julg-, turvasüsteemi regionaalsel tasandil, kuidas muuta turv paindlikumaks, mis puudutab ka tarbimisele, nõudlusele vastamist, kuidas anda äh, tarbijatele parem roll kogu elektrisüsteemis ja äh, kuidas piiriüleselt äh, konkureerida, see on kõik oluline, sest võrgu ehit-, võrguühendused on olulised, aga sellest ei piisa. teisest küljest on küsimus selles, kuidas Eh, kuidas eh, arengu küsimustes, taastuvenergia küsimustes edasi tegutseme. kavatseme koostada raporti selle kohta, eh, kuidas see taastuvenergiat tegelikult Euroopa Liidus kasutatakse ja millised raskused võivad olla liikmesriikidel, et Äh, kuid meil on väga ambitsioonikas äh, taastuvenergia pakett, mis puudutab ka meie uut taastuvenergia direktiivi, mis puudutab häid tavasid, samuti olemasolevate direktiivide ülevaatamisse ning äh, samuti head tavade toetamine ähm, taastuvenergiate liikide, taastuvenergia, taastuvenergia liikide toetamiseks. Äh, siin ütles härra äh, Turmes, et äh, me liigume, kas me liigume turutoetuspõhiste süsteemide suunas, kuid praegusel hetkel üritame tekitada konkurentsi erinevate süsteemide vahel liikmesriikides. ei ole normaalne, kuidas riigis on näiteks tohutud suured riigiabid teatud energiasüsteemile, teises riigis ei ole nii et äh, praegusel hetkel soovime toetada taastuvenergialiikide arendamist. miks tuleb võrguühendusi arendada, sellepärast et ei ole võimalik ähm, loota äh, sellele, et saame taastuvenergialiikide kasutust suurendada, kui ei ole võrguühendusi. Äh, seda ei ole võimalik teha, kui ei ole võrguühendusi, sest mõnel eh, tingimused on liik-, riikides erinevad, ühel pool on palju päikest, teisel pool palju tuult. ja isegi ühe liikmesriigi siseselt on raske põhja ja lõunat ühendada. nii et eh, komisjoni ettepanek on täielikud võrguühendused ning mm, mõistlikud eh, taastuvenergialiikide kasutusele võtmise tasandid praegusel hetkel Eh, on võimalused juba olemas, teises, teisel pool on jällegi vaja palju investeerida innovatsiooni. Eh, kuid eh, mõnel pool jäetakse hakkama suure riigi toetuseta. siin esitati ikka küsimus LNG terminalide kohta ning selle kohta, millised on LNG olukord, terminalide olukord praegu. praegusel hetkel on äh, fossiilkütuste hinnad äh, madalad äh, langenud, gaas ja nafta on omavahel tihedalt seotud, gaasi hinnad langevad ning üritame suurendada selles sektoris konkurentsivõimet. samas arutame ameeriklastega TTIP-d küsimust. seal on oluline peatükk energial mis puudutab kvoodi vaba eksporti Ameerika Ühendriikides ning see tekitab uusi võimalusi eh, tõelise gaasistrateegia väljatöötamiseks, mis on eh, tarnekindluse osas väga eh, oluline, meil on maagaasi küsimus, me peame mitmekesistama ehm, ehm, tarneallikaid, vahendeid, kuid samas peame komisjon ega parlamendile seletama seda, kuidas välja töötada ähm, selline strateegia, et meil on tõeline tarnekindlusbaas, ähm, maas gaasi poolt ühe poolt äh, traditsiooniliselt äh, gaasitorud ja teiselt poolt ähm, äh, ja teiselt poolt muud vahendid praegusel hetkel on selge, et äh, oleme äh, praegu sobiv on hetkes äh, selle teema üle rääkimiseks, sest nafta hinnad on madalad ja praegu on õige hetk rääkimaks subsiidiumidest selles valdkond-, neis valdkondades. sest praegusel hetkel vastavalt arvudele on see praegu pool miljardit subsiidiume, eh? nii et eh, praegusel hetkel eh, on see arv piisavalt suur selleks, et piisavalt selge ülevaade teha, peame olema oma toetustes järjekindlad, et paika panna oma energiapoliitika. praegu on siis õige hetk selle küsimuse peale mõtlema hakkamiseks mis puudutab nüüd äh, tuumaenergia, tuumaelektrijaamade ehitamise toetamiseks on keeruline küsimus, komisjon äh, avaldab oma teadise uue tuumaenergia programmi osas, mis on seotud äh, Euratomi lepinguga. see annab informatsiooni praeguse olukorra ja tulevikutrendide kohta, võttes äh, arvesse äh, viimased poliitika tagajärjed ning äh, samuti vaadatakse üle uued tuumaenergiasse investeerimisprojektid ja teatis annab suuniseid liikmesriikidele artikli saja viiekümne kohta, mille kohaselt tuleb anda aru komisjonile ka lepingute üle kolmandate riikidega ning äh, praegusel hetkel hakkab esile kerkima uus olukord, nafta hinnad, me ei tea, kas äh, hinnad on endiselt äh, madalad või see muutub, siin on väga palju erinevaid muutujaid, mis võivad olukorda mõjutada, seda võib mõjutada näiteks LNG terminalit, Äh, avamine ja me äh, ning naftad või ütleme, et probleem on maailma tasandil, nafta, äh, fossiilkütuste subsiidiumid eksisteerivad üle terve maailma ja peame ka selle küsimusega tegelema. küsiti ka, ka Kagu-Euroopa riikide kohta Euroopa Komisjon tegutseb globaalsel Euroopa taustal mõned probleemid on mõnel pool intensiivsemad, teisel pool mitte. kuid praegusel hetkel me tegeleme lõunakoridori väljaarendamisega, mis äh, areneb vastavalt investeerimisplaanide väljaarendamisega, peame välja arendama võrguühendused Kagu-Euroopas, Bulgaarias, Kreekas, Rumeenias, Serbias ja peame isolatsiooni lõpetama, et kõik liikmesriigid Euroopas saaks meie eesmärgini, milleks on kümme protsenti võrguühendustase ja peab olema vähemalt kolm ta-, energiatarnijat, kolm erinevat tarnijat gaasi puhul ning võrgu, kümneprotsendilised võrguühendused. kui me sellise poliitika välja töötame, siis äh, arvan, et äh, oleme palju paremas äh, olukorras, et edasi töötada. on väga kasulik teada, kus on meie nõrgad küljed ja tugevad küljed. kui liikmesriikide seas on solidaarsust, siis arendab ta välja rohkem võrguühendusi ja aitab kogu Euroopa Liidus tarnekindlust äh, suurendada, see kõik peab toimuma üheaegselt, see Energialiidu projektil on ainult üks äh, probleem, peame tegelema kõigi küsimustega üheaegselt. peame arendama välja tegelikult toimiva ühisturu, peame äh, arendama taastuvenergia liigi energiatõhusust, peame tegutsema kõik koos järgmised viis aastat äh, toimub äärmiselt äh, tormiline äh, tegutsemine ja ilmselt on see tegutsemine väga intensiivne, loodetavasti ITRE komisjoni toet-, liikmed toetavad meie tegevust, komisjon tegutseb tagavatult, soovime ausat avameelse dialoogi Euroopa Parlamendiga, et äh, saaksime välja töötada tegevuskava Energialiidu kohta. suur tänu nende vastuste eest ja see on kindlasti ITRE komisjonile väga oluline, kõik see töö ja sooviksin tervitada uut liiget siin komisjonis, härra Orban, tere tulemast! ja te asendate härra Šeniki, kui ma õigesti aru sain. kolleeg Etšeniket asendate te kas te soovite sõna? Ah, Senor Arias Cañete. Arias Cañete, seoses äh, sellega, mida teie Hispaanias tegite, on äh, Hispaania kodudes elektri hind äh, seitsekümmend kaks protsenti kõrgem kui kahe tuhande neljandal aastal ehk siis üks kallimaid Euroopa Liidus. hoolimata aga kõrgetest hindadest Hispaania kodanikud on Euroopa, Hispaania kodanike võlgu umbes kolmkümmend miljardit eurot ekstra firmadele seoses äh, nagu teate, tariifi, nagu teate, tariifi puudujääkidega, äh, mille oleme tarbijad kinni maksnud. kõige andestamatum on see, et seitse miljardit Hispaania kodanikku praegu äh, energiavaesuse Äh, olukorras, kuid samas suurte Hispaania elektrifirmad äh, kasumid on äh, kahekordistunud võrreldes Euroopa kolleegidega, sellised on praegune energiapoliitika tagajärjed, mida te Euroopale soovite, see läheb kaugemale kui see, mida te siin ütlesite, miks teie energia plaanides ei räägita kunagi eh, energiale ligipääsu demokratiseerimisest, miks kunagi ei räägita eh, sellest, et eh, energiavaesus tuleb ära kaotada mitte ainult Hispaanias, vaid ka kõigis teistes Euroopa liikmesriikides. samuti on äärmiselt murettekitav ühe Greenpeace'i uuringu järgi kaheksa energiafirmad äh, osalevad otseselt äh, õhureostuse normide väljatöötamisel, mida kutsutakse siis viie protsessiks, kus äh, delegaatide lobitöötajate eesmärgiks on see, et uued normid oleks palju palju leebemad kui senised, mida teie sellest arvate? Eh, eh, eh, as a, as a rule we've got a uh, reeglina on meil tavaliselt ähm, minut või poolteist minutit aega sõnavõtuks, aga kuna te esimest korda sõna võtsite, siis oli teil võimalik äh, kauem kui kaks minutit sõna võtta. Äh, proua Pilar de Castilla Vera. suur tänu teile, esimees. tere tulemast, härra volinik, veel kord meie komisjoni, mis äh, üritab siis võimalikult palju ära teha energiaküsimustes üsnagi muljetavaldav on see ülevaade, mille tegite Euroopa energiapoliitika kohta, sest eh, kokkuvõttes eh, ongi ju eh, see, see, millest soovime rääkida ühe Euroopa volinikuga. kokkuvõttes, mis nüüd puudutab Euroopa energiapoliitikat, siis te tegite esialgse sõnavõtu ja hilise vastasite küsimustele, mis nii selgelt ja ülevaatlikud, et ei ole eriti midagi juurde küsida või äh, uute teemade rääkida. mina soovisin küsida kaks, kahte äh, asja. kõigepealt äh, see, kuidas jälgida kogu võrguühenduste protsessi, kas komisjon kavatseb Eh, ka Euroopa regionaalsed eh, rühmitused eh, luua, eriti just finantsküsimuste pärast ning teiseks, kuidas kavatseb komisjon haarata algatuse enda kätte ja kuidas kavatseb Euroopa nutivõrkude töötamist välja, väljaarendamist toetada? järgmine peale. suur tänu ütleb härra Kelly. iga kord, kui volinik sõna võtab, siis mulje, et ta tunneb asja ja on valmis midagi ära tegema, jääme ootama õigusloomelisi ettepanekuid, mis te teete. kolm põhiküsimust, ühest küljest äh, tarnekindlus, teiseks äh, mitmekesisus ja kolmandaks võrguühendused. kui need kolm tagada, siis on, äh, oleks Euroopas asjad Energialiidu osas head. kaks küsimust, ma tean, et minu piirkonnas on väga madalad äh, ühendused gaasivaldkonnas ja enamus äh, küttest toimub üsnagi vananenud äh, ressursi põhjal ja selles osas on vaja midagi ära teha ning teiseks ütlesite, et olete valmis tegema ettepaneku, mis puudutab LNG-d, see on loogiline, teisest küljest viitasite ka hoonetele ja minu arvates see on võtmeküsimuseks, mis energiatõhususe valdkonnas on võimalik ära teha. kasutades äh, võimalust tõesti äh, ehitada energiatõhusad hooned, sest kui kaugele olete valmis tegema, et õigusloome passiivmajade osakaalu äh, toetaks? proua Griffin, palun. suur tänu, härra Puusek, lugupeetud volinik mul on väga hea meel kuulda teie kõnet energiatõhususe äh, valdkonna kirjeldust, aga kas see ei peaks olema rohkem seotud ka ähm, energiavaesusega äh, ning energiatõhusust peab loomulikult vaatama ka allikana eraldiseisvalt nagu te viitasite siis, siis seitsekümmend viis protsenti ähm, eluasemetest ei ole tõhusad ja see on tõesti valdkond, kus on väga palju võimalusi. energialiidu teatises viidatakse sellele, et energiavaesust on võimalik öö, ähm, piiritleda ainult teatud konkreetsete meetmetega, aga samas konkreetseid meetmeid ei ole. eile viitas volinik Šefčovitš, et energiatõhususe seadusandlus võetakse läbi ning ti-, Äh, tööhõive peadirektoraat on samuti sellesse kaasatud ja volinik Tyson, kas te võiksite öelda, kas energiavaesust võetakse arvesse energiatõhususe seadusloome raames, mida te plaanite välja rohkem arendada ja, te, ja samuti, kuidas te koordineerite oma tegevust äh, volinik Tysoniga energiavaesuse valdkonnas ja laiemalt, aitäh! Äh, härra Kohvur, palun suur tänu, esimees. It's uh, very important väga oluline on see, et meil oleks täielikult integreeritud energiaturg ja viitasite siin arukatele võrkudele ja teistele lahendustele, aga ma mõtlen sellele, et kas, kui me soovime edu saavutada, siis tahaksin teada, milline on komisjoni plaan selleks, ESA valdkonda arendada, sest meil on mitmeid küsimusi, kus riiklikul tasandil äh, justkui takistatakse Energialiidu, energiaturgu ja väga oluline on see, et me integreeritud äh, energiaturu tarbeks seda lahendaksime ja teiseks viitasite sellele, et väga hea on, et nõukogu järeldustel on äh, juhtimise struktuurid, te rääkisite siin dünaamilisest struktuurist, ja mida teie arvate, kui me tõesti soovime kaks tuhat kolmkümmend eesmärgid saavutada, siis, siis jah, see juhtimine on oluline, seni on see olnud võib-olla mitte niivõrd täpne, millised on need lahendused ette nähtud selleks, et eesmärgid saavutada energiatõhususe taastuvenergiate osas kaks tuhat kolmkümmend aastaks, aitäh! suur tänu ja kolleeg Šadov, palun! suur tänu, lugupeetud volinik. kuulates mõningate kolleegide sõnavõttu, pean nentima, et teil on tekkinud tõeline fännklubi ITRE komisjonis. Te kõnelete alati nendest eesmärkidest, kliima ja energia eesmärkidest ja viitate Äh, nõukogu järeldustesse, mis õigustab institutsionaalselt seda, et äh, need järeldused on institutsioonide töökava põhi, baasiks. miks te ei lähtu resolutsioonist näiteks, mida äh, hääletatakse Euroopa Parlamendis, ükskõik, kas me räägime energiatõhususest või või muudest valdkondadest, need on sama legitiimsed meil on kaks äh, kaasseadusandjat, aga üks ei ole samavõrdne kui teine. teine küsimus, kas te ei leia, et uus terminoloogia järeldustes, kus räägitakse äh, mitmetest äh, mõistetest, mis tekitavad praegusel hetkel suurt segadust meie eesmärkides ja kas siin ei viidata sellele, et iga liikmesriik tegutseb oma huvide nimel? ja, ja siin ei ole väga palju ühist, mis järele jääb ja nüüd viimane küsimus. teatud avaldused olid äh, veidi äh, ebaselged, kus räägiti sellistest äh, eesmärkidest, mida on raske saavutada, kas te võiks kinnitada äh, et see ebaselgus ei tule mitte teie ja komisjoni juurest, ehk siis see, et Pariisis peaks koostatama selline teekaart. kolleegi käed katkestatakse ka järgmiseks, kolleeg Martin, palun. suur tänu, lugupeetud volinik Kanjete, oma sissejuhatuses rääkisite nafta hinnast ja nafta hind ei ole tõesti olnud nii madal pikka aega aga kõik on nõus, et tegemist on poliitilise hinnaga Saudi Araabia soovib äh, nii-öelda kõrvaldada turult konkurendid äh, eri, näiteks kildagaasi ja teiste allikate näol. kas me ei peaks äh, moodustama sellise hinna, mis äh, oleks seotud äh, ka õhusaastega, kas ei oleks õigustatud lahendus? suur tänu, järgmiseks äh, härra Vidal, palun suur tänu. tunneme head meelt selle üle, et äh, uus komisjon, selle üle, et uus komisjon äh, teeb kõik selleks, et välja arendada äh, koordineeritum ja tugevam kliima- ja energiapoliitika. möödunud nädalal võeti vastu uued teatised, mis puudutas Pariisi protokolli ühendusvõrkusid ja taastuvenergiat. see on lõpuks ometi üks uus algatus ning eesmärgiks on süvendada äh, äh, meie äh, energiapoliitika juures paremat juhtimispoliitikat. ma tahaksin teada, kuidas võimalik oleks tugevdada koos, energiaalast koostööd, respekteerides kõigi energialiikide, kõigi liikmesriikide pädevust selles valdkonnas Eh, ning teiseks võitlust kliimamuutuste vastu näen, et komisjon eh, eh, valmistab ette väga ambitsioonikat lähenemist enne, enne Pariisi konverentsi. ilmselt kõik riigid, eriti need, kes kõige rohkem CO2 õhku paista, paiskavad, võtaks vastu otsused, mis oleks võrdsed ja olulised otsused, kas te olete piisavalt järjekindel, et neilt seda nõuda, kas Euroopa Komisjonil on plaan B, et Euroopa suudaks vajalikul määral vähendada CO2 heiteid, uus kõneleja. suur tänu Äh, kõigepealt äh, arvan ma, et energialiit äh, on väga hea šanss, toetan seda, mida ka Greenpeace ütles, et jah, meil on vaja seda Euroopa jaoks, aga samas kuna kaksteist liikmesriiki ei ole praegu suure elektri ülekandevõrgusse mm, lülitatud, Äh, väga oluline teema on siin äh, tuumaenergia. mis see on siis tuumaenergia eesmärk? ma saan aru, et äh, tarnekindlust on vaja ja on vaja suurema standardiga äh, äh, turvalisi rajatisi. minu arust on see täielik äh, utoopia siin. ma ei saa aru, siin ei ole öeldud ka selgelt, kas fossiilsetest kütustest liigutakse eemale ja kas eh, kildagaas ja taastuvad energiaallikad on nüüd samal tasandil, meil on vaja selget arusaama, millises suunas me hakkame suunduma, siin pole seda olemas. ja veel üks küsimus, mis eh, puudutab eh, kolmandate riikidega energiaalast koostööd. Te olete siin viieteistkümnendas punktis tegevuskavas öelnud, et energiakoostöö kolmandate riikidega on eesmärk, aga äkki võiks täpsustada seda asja? proua Kumpula-Natri, palun. suur tänu, aitäh, härra Kaniete, teie äh, sõnavõtt oli väga selge ja sellest lähtuvalt on hea arutelu jätkata. sooviksin samuti tänada äh, eile volinik Šefčovitš ja täna teid, et äh, me räägime siin energiatõhususest, kui me lisame taastuvenergia ja paindlikkuse äh, siis on meil vaja luua võrguühendused, meil on olemas tehnilised lahendused, me ei räägi siin mitte ainult võrguühendustest, piirkondlikust koostööst, aga meil on vaja ka paindlikkust võrkudes piirkondlikul ja laiemal tasandil. samuti viitasite kestlikule biomassile ja komisjoni dokumentides kajastati hiljuti seda, kuidas erinevad riigid oma eesmärke taastuvenergia valdkonnas täidavad, ainult kolm riiki on need täitnud, Rootsi, Eesti ja Bulgaaria. mina olen pärit Soomest ja meil on ainult kolmkümmend viis protsenti ja eesmärgiks on kolmkümmend kaheksa protsenti. Rootsi ja Läti on need, kes on rohkem saavutanud ehk siis ma viitan kuuele riigile, viis nendest on väga sõltuvad bioenergiast ja kui me käsitleme seda energiat kui sellist, siis paljud äh, kritiseerivad selle kasutamist, kui kestlik see kasutus tulevikus on. tahaksin selle kohta tagasisidet. suur tänu, proua äh, härra Levandovski, palun järgmiseks. lugupeetud volinik, Barroso kaks komisjoni ajal, kui eelarve võitlus oli juba läbi saanud ja üritati saavutada tasakaalu ambitsioonikate kliimaeesmärkidega ja, ja kiiresti muutuva energiapoliitikaga, mis puudutab hinda, aga samas ka tarnekindluse teemat volinik Oettinger ja kliimavolinik Connie Heidegard omavahel võitlesid selle teemal Teie portfellis on aga need mõlemad teemad äh, üheskoos, äh, võib-olla saavutab see parima tasakaalu, aga tasakaalu saavutamiseks ei olnud plaanis äh, ETS-süsteemi muuta nii kiiresti. aga nüüd me näeme seda et ähm, see peaks tegutsema juba kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat üheksateist aastal, ükskõik mis põhjustel, meil ei tohiks olla illusioone, et äh, me ei tohiks ettevõtjatele anda signaali, et olukord halveneb. arvestades teie eesmärke, komisjoni eesmärke, kuidas Te näite taasindustrialiseerimist äh, seoses äh, selle äh, protsendimäärmaga ja kuidas tagada võrdsed mängutingimused, kõnelejad katkestatakse. ja järgmiseks härra Bernsten, palun. suur tänu, esimees. mul on kaks lühikest küsimust, mis puudutavad energiatõhusust kuidas komisjon tagab selle, energiatõhusust äh, ka rakendama hakatakse. komisjon äh, moodustab äh, oma ettepanekud ja siis käsitletakse liikmesriikides. loodetavasti komisjon mõistab, et energiatõhusus on energiaallikas iseenesest, kuidas tagatakse see, et on rahastamisvahendeid projektide osaks selles valdkonnas. suur tänu! suur aitäh ja järgnevalt härra Javor, palun. suur tänu, esimees, suur tänu, volinik, et tulite meie ette, jagasite oma ideid. tahaksin küsida Energialiidu eh, kohta, härra Šefčevitši eh, ettepanek on viiel sambal rajanev, väga hea on see, et energianõudlust püütakse vähendada ja ka süsiniku heitkoguseid vähendada aga pärast nõukogu eelmisel nädalal ning mõeldes nüüd ikkagi energiajulgeoleku strateegiale ja toimunud debattidele, jääb mulje, et enamik Energialiidust äh, ikkagi kaldub tuumaenergiale ja energiatõhusus ja taastuvad energiaallikad jäävad kõrvale. kuidas te tagate, et Energialiit ei ole äh, lihtsalt äh, kõige magusamate rosinate väljaotsimine ehk Euroopa Liidu kaasrahastatud äh, suured äh, taristuprojektid, pidades silmas, et Euroopa energiapoliitika nõrk hetk on just rakendamine, rikkumismenetluse all on kümme liikmesriiki, sellepärast et kolmanda energiapaketiga ei ole nad üldosus käitunud. suur tänu, kolleeg ütleb härra esimees, järgnevalt palun proua Ruiz Mm, thank you very much. suur tänu. ma räägin väga lühidalt. tahtsin teile ainult ühe küsimuse esitada ja see äh, puudutab tarbimist väidetavalt enne seda, äh, kui ähm, äh, see aasta läbi saab, tehakse teatis komisjoni poolt oma tarbimise kohta. ma tahaksin teada, kas on võimalik väiketootjate energiat kasutama hakata ja kas teie seda soovitaksite või mitte? Other... suur tänu, proua. kas on veel sõnasoovijaid, küsib härra esimees. ahah, selge, tahaksin vabandada, et olin siin nii karm aja osas, aga kuna härra volinik peab minema seitsme minuti pärast ära, siis äh, oli ka äh, võib-olla raske on teile nüüd vastata, härra volinik, teil on sõna. Teil ei ole aega palju küll, aga, äh, aga rahu-rahu. me püüame, püüame vastata. kõigepealt sooviksin öelda härra Urbanile, et mina olen Euroopa volinik, ma ei ole Hispaania kuningriigi minister, nii et ma ei äh, Ehm, toeta või ei ole vastu ühegi Euroopa liikmesriigi euro energiapoliitikale. meie tegutseme komisjonis kahekümne kaheksa liikmesriigi nimel, see on esimene küsimus. teiseks, ehm, on tõsi, et hinnad Euroopa Liidus on kõrged ja mõningates riikides on energiahinnad väga kõrged. seda just eriti võrreldes konkurentidega, Ameerika Ühendriigid, nad on kildagaasi arendamas ja neil on oma tööstuse jaoks väga suur konkurentsieelis, sellepärast et äh, nad on, neil on väga odav energia. Euroopat ei saa mitte kunagi odava energia kohana tuvastada teiste äh, äh, riikidega võrreldes. meil on väline energiasõltuvus ja meie tar-, tarbijad äh, sellepärast on kogu Energialiidu eesmärk äh, konkurentsivõimelisi energiahindu saada, et oleks ühtne Euroopa turg, et oleks rohkem gaasitarnijaid, oleks äh, alternatiivseid energiavahendeid Äh, meil oleks äh, selline ühendvõrkude süsteem, kus oleks äh, rohkem operaatoreid, rohkem valikut tarnijatele, see on kogu meie projekti eesmärk. nii et kogu Energialiidu jaoks on oluline kõigepealt energiatõhusus, see on kõige parem poliitika. ja üks asi, mis mind, mis mõju avaldab minu arust, on see, et üks kui üks protsent äh, saavutame me energiatõhususe, siis saame me äh, kakskümmend, kaks koma neli äh, protsenti vähendada maagaasi kogust, mida me kasutame. härra Turmes torkab vahele, et me võiksime nelikümmend protsenti vähendada oma energiakasutust, nii nagu eesmärk on. no võtame siit ikkagi natukene ambitsioone vähemaks, siis lähme edasi, ütles härra Ollinik. nii et selge on, et tegemist on väga olulise poliitika valdkonnaga edasi, on selge, et selleks, et äh, odavat energiat äh, saada, on meil vaja analüüsida hinnastamismehhanisme, sellepärast et äh, hinnale tuleb sinna saastekvoot ja veel mingi tasu ja veel mingi maks. nii et meil on vaja analüüsida kõigepealt, mis hinnaga üleüldiselt toimub, meil on vaja reguleeritud hindu sest äh, kui hinnad on reguleeritud, siis härra Karin siin viitaski turu toimimisele, no meil on erinevatel liikmesriikidel erinevatel äh, tasanditel seatud hinnad, äh, väga erinevaks teeb see toimimise, me ei suuda koos toimida. aga kui me räägime siin reguleeritud hindadest, siis me peame mõtlema ka energiavaesuse peale ja see on komisjoni peamine mureküsimus. sest energiavaesus on Euroopa Liidus tõsine probleem. me näeme seda Hispaanias, me näeme seda igal pool. ja energiatõhusus on parim poliitika, sellepärast et äh, tõhusad hooned, mis kasutavad vähem energiat, äh, on vajalikud. ja nii me tahamegi kütte- ja jahutuse strateegiaga luua, mis äh, nutikaid hooneid paremini toetada võimaldaks, Junckeri plaan võimaldab koondada investeeringuid nii, et energiatõhusad Äh, investeeringud leiaksid tõsiselt aset. vahel peaksid äh, ka valitsused oma sisemist regulatsiooni äh, vahetama selleks, et hooneid teha energiatõhusamaks, et panna mitmekordsed aknaklaasid või muud, on vaja väga paljude erinevate organite nõusolekut ja koostööd. ja see on vahel väga raske. küsimus on, kuidas me energiatõhusust suurendame, sellepärast et kaheksakümmend protsenti hoonetest äh, on ebatõhusad energialises plaanis ja nelikümmend protsenti kogu energiast äh, üldse äh, kasutavadki hooned, nii et küte ja jahutus hoonetes, see on väga oluline. aga energiavaesust saab ainult ületada nii, kui sotsiaalsed faktorid on siia kaasatud ja kohalikud ametivõimud kaastööd teevad me oleme erinevate volinike vahel teinud selgeks, et tegemist on meie ühtse asjaga. me kõigepealt peame administratiivseid tõkkeid vähendama ja siis edasi energiatõhusust suurendama. Need äh, on kõik väga olulised teemad, me peame ka rahvuslike ametivõimude, vabakonna, äh, tarbijate organisatsioonide ja teiste koostööd siia kaasama, äh, nii et me saaksime neid tõkkeid eemaldada, sest me ei räägi mitte ainult äh, Äh, haavatavutsest Euroopa tasandil, aga me peame ühtselt lähenema asjale ja ühtselt nende küsimustega tegelema. edasi küsime, kuidas äh, siseturuga toime tulla. ühtne turg tähendab, et äh, me peame erinevad jõud ühendama ja selle teemaga korraga tegelema. uue energia siseturu osas peame me just regulatorse raamistiku läbi vaatama ja jõustama juba need otsused, mis on tehtud operaatorid peavad olema sõltumatud, samuti on vaja õigusraamistikku rakendada Euroopa tasandil äh, niimoodi, et äh, võimalik oleks õigesti järgida Euroopa reegleid, vajalik on ka luua ühtsem äh, siseturg, meil on vaja kohanduda ka uute koordineeritud taristuplaanidega ja äh, kohalikud ametivõimud peavad siin osas kaastööd tegema. ja kokkuvõttes meie uus energia siseturg äh, mängib väga olulist rolli siin, aga me ei taha kindlasti siseriiklikke regulaatoreid asendada, neil on omad ülesanded, meil on subsidiaarsuspõhimõte, aga lähimus tähendab, et Äh, on küsimusi, mille osas liikmesriikide ametivõimud probleeme lahendada ei saa ja seal on vaja meil äh, oma lisandväärtust rakendada. edasi üks väga tähtis küsimus, ambitsioonikuse tase. Äh, Euroopa Liidul on väga suur ambitsioonikus kliimaküsimustes, me tahame kuus, kaks tuhat viiskümmend vähendada kuuskümmend protsenti süsinikuheitmeid, mikspärast? sellepärast, et see on kahe kraadi soojendamise eesmärgi vahe vältimiseks hädavajalik, nii et kahe tuhande kuuekümnendaks aastaks peaks see olema paigas. no midagi võib ju juhtuda, näiteks äh, Pariisi konverentsi eel öeldi, et see ei ole tegelikult äh, piisav. Äh, kaks riiki on selle ära otsustanud äh, üks, Šveits ja kaks, kogu Euroopa Liit tervikuna. mida me siis teeme siin äh, G7-s, äh, kahekümnes ja nii edasi, me palume, et riigid tuleksid välja ambitsiooniga lähenemisega üheskoos. nii et kui kõik tulevad ambitsioonika ettepanekuga välja, siis tähendab, et kõigil on ühtne lähenemine ja võrdne konkurentsiseis. kui aga ainukene ambitsioonikas läheneja kliimaküsimustele on Euroopa Liit, siis me eh, seisime, seisame kõrvutsi teiste tööstusriikidega ja enne COP kakskümmend ühte konverentsi peavad eh, ka teised eh, riigid ambitsioonikamate eesmärkidega välja tulema. meil on vaja lihtsalt dünaamilist ambitsioonide läbivaatamise protsessi enne Pariisi konverentsi. noh võib-olla kõik on äh, pühendunud selle kahe mm, kraadi soojenemise vältimisele. Äh, meil on vaja dünaamilist äh, protsessi, kus meie ambitsiooni, ambitsioone vaadatakse, analüüsitakse ja hinnatakse. see on meie sajandi suur väljakutse ja me peame selle probleemi lahendama üheskoos. ja veel üks küsimus. küsimus äh, meil on praegu naftahinnad äh, madalad, äh, miks mitte siis äh, arvestada seda ka süsihappegaasi heitmete hinnastamisel. me räägime ju siin heitkoguste turust ja mitte heitkoguste maksust kui sellisest. me oleme rääkinud nõukogus, parlamendis, komisjonis ja me jõudsime selle süsteemini, mis meil on, meil on nüüd heitkoguste turg, mis toimib kõige paremini kogu maailmas, siin muidugi turu stabiilsusreserv, mida, mis on Levanovski mureks siin. Te teate, komisjon tegi oma ettepaneku, nõukogu ütles omad arvamused, <laughs> parlament ütles omad. küsimus on selles, kui oleks varajane selle ettepaneku jõustamine olnud äh, päevakorral, hea küll, aga seda ei olnud. noh, vaatame, mis edasi saab. komisjon siin osaleb konstruktiivselt äh, ja me otsime head kompromissi. aga meil on vaja äh, heitkoguste äh, hinna väga selget signaali, nii et äh, me saame töötada majanduse rohestamise suunas. samuti on meil vaja süsihappegaasi sidumise salvestamise süsteemi, liikmesriigid peavad ise oma Äh, energiaallikat, äh, kui liikmesriik otsustab võtta kasutusele kildagaasi, siis me anname omad soovitused vastavalt äh, keskkonnamõju hinnangule, kui keegi tahab kasutada siin süsi, sütt, siis on vaja lihtsalt heitkogustega tegeleda, kes tahab kasutada tuumaenergiat, see peab olema siis omakorda turvaline, nii et meil on vaja vaadata Äh, et me austame äh, iga liikmesriigi otsust äh, siin või õigust ise teha otsuseid. loomulikult püüame me ülekandevõrke ühendada. meil on vaja erinevate energiaallikate maksimaalset kasutusele võtta Euroopa Liidus. Äh, vabandan, et ei saanud vastata kõigile küsimustele. ai, siiski veel. kui me kütuse kasutus, äh, tarbimine on muidugi me peame igal juhul vaatama, et äh, kütuse tarbimisel ei oleks äh, kohalikke makse, aga seda kõike on vaja rääkida. Äh, nii et härra esimees, me ootame väga tihedaid koostöövõimalusi parlamendiga, arutame asjad läbi, enne kui iga algatus ellu kutsutakse, me öö, oma algatusi viime ellu öö, koos parlamendiga külg külje kõrval ja teeme head koostööd suur tänu teie ettekande eest, äh, härra volinik. suur aitäh äh, meie ees kõnelemast, äh, ütleb härra esimees ja tuleb vilgas õigusloomeline aeg meie jaoks energia- ja kliimapoliitika valdkonnas, suur aitäh teile! Eh, head kolleegid, daamid ja härrad, läheme nüüd järgmise päevakorrapunktiga edasi. noh, väga, väga oluline teema, nimelt ressursitõhusus, liikumine ringmajanduse suunas. jummel, jummel, ütleb esimees, armsad kolleegid, daamid ja härrad. Uh, uh, dear colleagues, as usual. head kolleegid. nagu tavaliselt on meil muidugi suur huvi hoida teid siin koosolekusaalis kuni meie kohtumise lõppemiseni, aga kui te tahate koosolekult lahkuda, siis tehke palun seda kiiresti ja vaikselt, vabandan, et pean seda ütlema, ütleb härra esimees. okay, okay, okay. Madame Kumpula Natri as well. Please. Okay, let us start. Resource nii, alustame siis. ressursitõhusus, liikumine ringmajanduse suunas. meie arvamuse koostaja on Benedikt äh, Javor. tahaksin öelda, et õigusloomeline ettepanek ressursitõhususe jaoks ehk ka äh, jäätmepakett komisjoni eesmärk oli teha parandatud ettepanek, keskkonnakomisjon töötab selle kallal ja tegemist on äh, algatusraportiga, see on väga tähtis raport, sellepärast et me ootame Euroopa Komisjonilt äh, parandatud ettepanekut. nii et alustame siis siin arutelu. ja arvamuse raportöör on kolleeg Benedek Jaar. Teil on sõna, noh, ütleme viieks minutiks, hea kolleeg. suur tänu, esimees nagu te väga suurepäraselt kirjeldasite, oleme me alustanud äh, tööd või jätkasime tegelikult tööd äh, teatud tingimustes. kui me alustasime, siis äh, jäätmepakett seoses ressursitõhusa maja ja ringmajandusega oli selleks ajaks, kui meie oma arvamuse koostasime, samas oli jäätmepakett kui selline juba tagasi võetud. Nendes töötingimustes keskendusime meie praegu kahele teemale mis puudutas meie algatusraportit. esiteks, et väljendada meie ootusi, mis puudutab äh, komisjoni poolt oodatud uut ettepanekut. selle ettepaneku tegid volinik äh, Timmermans ja Velle. no nagu me ootasime, et oleks parandatud kujul ja soovitavalt käesoleva aasta lõpuks ning meie oma algatusraportis kutsume üles komisjoni äh, tulla parlamendi ette äh, parandatud ettepanekuga, mis ei keskendu ainult äh, ringmajanduse jäätme osa peale, vaid tegelikult ka tootmise osale ning äh, ka äh, ringmajanduse tootmise osa äh, samm-sammulise äh, ülevaatamise kohta. meil on oma arvamuse koostamiseks äh, ajakava paigas, pärast esimest variraportööridega kokkulepet ja kohtumist saame me äh, enamikud need ettepanekud, mis erinevate poliitiliste fraktsioonide äh, variraportöörid äh, Äh, on meie ette toonud, ma arvan, et lõppkokkuvõttes meie arvamus kajastub, kajastab ka erinevate poliitiliste fraktsioonide ja variraportööride arvamusi. tahaksin tänada siin kõiki variraportööre, meil on olnud suurepärane koostöö ja see töö oli tegelikult päris ähm, ladus ja meil oli konsensus erinevate teemade osas ka edasi, mis puudutab äh, seda arvamuse projekti, siis äh, me räägime siin energiatõhususest ja ressursitõhususest äh, kui tööstuse uuendusvõimest, me ei räägi mitte ainult sellest, et kontinent on teatud energiaallikatest sõltuvuses, vaid selles, et tööstust on vaja reformida kui sellist, sest see aitab luua töökohti ning äh, hoogustab omakorda ka majanduskasvu Euroopa Liidus. ja see võib olla jätkusuutlik äh, ja roheline majandusbuum, mida me nüüd ootame. meie õigus, äh, seadusandlik ettepanek, mida me nüüd ootame komisjonilt, peakski liikuma selles suunas. arvat-, Äh, tuleb võtta, et meil on vaja kõikehõlmavat poliitikaraamistikku, konkreetseid äh, ettepanekuid ja integreeritud äh, mehhanisme, mitte isoleeritud üksikuid tükikesi ja killustunud ettepanekut, vaid meil on vaja kõikehõlmavat poliitikaraamistikku. oleme kutsunud üles komisjoniga pöörduma meie poole paketiga, mis jätkusuutliku äh, materjali juhtimist Euroopa Liidu tasandil äh, äh, kaasaks. kahe tuhande kümnendal aastal juba eesistuja sellest rääkis, aga jätkusuutliku materjali juhtimisega tuleks tegeleda ka reaalselt. toidujäätmeid, toidujäätmed on ka väga oluline teema, millega tuleb tegeleda see oli jäätmepaketi originaalis kirjas algselt ja sellega tuleb tegeleda ka siin samuti oleme rõhutanud, kui oluline on eh, mitte ainult eh, jäätmeringlus, vaid meil on vaja toota kogu elutsükli jooksul eh, taaskasutada ja parandada tooteid ning samal ajal tagada ka tarbijate õigused. tööstuse sünergiaid on samuti mainitud meie arvamuse projektis kasutada äh, jääksaadusi kui äh, toorainet äh, majandus- ja tootmistsüklites ning ka keskkonnaalaselt on vaja reformi nii, et Euroopa majandus saaks liikuda ringmajanduse suunas. ja lõpetuseks ja see on viimane asi minu poolt, nimelt äh, nende ettepanekute rahastamine. Äh, ringmajanduse teatises ja äh, hiljem siis ka jäätmepaketis võiks see olla kirjas, et ilma rahastamiseta korralikult ei saa midagi teha. suur tänu, sekkub esimees ja nüüd variraportöörid, mitte rohkem kui kolmeks minutiks, palun. härra Kambus, Rahvapartei. suur tänu teile, ma räägin lühidalt, mul pole kolme minutit vajagi, kõigepealt sooviksin tänada raportööri hea töö eest, ma olen nõus sellega, mis ta ütleb, et et tundub, et koos on võimalik hea töö ära teha, ma olen temaga nõus, ning neli kommentaari, kahetseme väga seda, et pakett tagasi võeti, kuid mulle meeldiks alati asja hea külje pealt vaadata, uus ajakava annab meile võimaluse selle, eks et raport ähm, oleks äh, komisjoni töödokumentide seas, et uus pakett välja pakkuda selle aasta lõpus ja loodetavasti oleks see palju ambitsioonikam ja täielikum kui eelnev. meile peaks äh, olema see võimalus äh, täielikum, ambitsioonikum dokument välja töötada, sest meil on võimalik äh, välja töötada uus teistsugune Euroopa majandus, see tähendab uusi töökohti, toetusi VKE-dele ning suurem teadlikkus selle kohta, et meil on vaja tsirkulaarmajanduse paketti, see peaks kaugemale minema jäätmedirektiivist äh, ja hmm, praegusel hetkel Äh, lisaks sellele tuleb äh, panustada veel ka äh, kõigile professionaalsetele aspektidele, mida tsirkulaarmajandus meile pakub. siin on loomulikult varjundeid, mille saab muuta muudatusettepanekuteks, aga ma ütlesin juba, et ma ei kasuta ära kõike, kogu kõneaega, suur tänu teile, kolleeg. ja järgmisena no, saab sõna sotsialistide esindaja, suur tänu teile ja ma vabandan sest äh, Pervanche Perez pidi minema hääletama teise komisjoni ja äh, sooviksin tervitada seda raporti projekti, sooviksin tänada raportööri hea koostöövaimu eest ning äh, ütlen, et ma olin härra Potočniku juures tööl enne seda, kui Euroopa Parlamenti valiti ning äh, sellega seoses olema selle asjaga üsnagi otseselt seotud olnud, arvan, et tegemist on tõesti eh, olulise teemaga eh, töökohtade taastamiseks Euroopas eh, ja see võib tähendada praktiliselt kahte miljonit uut töökohta ja see oleks hea ka keskkonna jaoks, sellega seoses on äärmiselt kahetsusväärne, et ettepanek võeti tagasi äh, aga võib-olla oli see parim, mis ettepanekuga juhtuda sai. sest see tähendas seda, et need, kes selle küsimusega oli eh, tegelenud, pidid nüüd võitlema selle nimel, et see asi kõne alla jääks endiselt. Eh, oleme näinud nüüd ka näiteks kodanikuühiskonna panust ja see on samuti väga positiivne, soovime ambitsioonikat strateegiat, eh, mis ei puudutaks ainult äh, Eh, mis ei puudutaks ainult eh, jäätmeid, see puudutab ka ökodisaini ning samuti ka, eh, samuti ka ja samuti ka toote ülejääke. meil on vaja suuremat koostööd erinevate sektorite vahel Eh, eh, eh, samuti puudutab see ka toorainete paremat kasutamist. see on oluline meie alustööstuste jaoks, teiste tööstuste jaoks, samuti ka ehm, jäätmetööstuse sektori jaoks. väga paljudel neil tööstustel on ehm, küsimusi kvaliteediga äh, ja äh, ka tööjulgeolekuga, sellega peaks samuti äh, tegelema, koolitus ja turvalisus peaks samuti olema meie, meil kõne all. me loodame, et kui muudatusettepanekud lõpuks esitatakse, siis saame me äh, edasi arendada häid kompromissmuudatusettepanekuid erinevate fraktsioonide vahel. suur tänu ja nüüd hakkame ise siin, hakkate ise siin äh, äh, mägesid mööda ronima, nüüd saab sõna kolleeg Federle. suur tänu. toimus eile õhtul väga hea, väga äh, positiivne kohtumine, suur tänu raportöörile tehtud töö eest. soovin öelda sama, mida ütlesin variraportööride juures. leiame ALDE fraktsioonis, et et arvamus praegu on üsnagi järsk eh, selle eh, osas, kuidas see jäätmeettepanek eh, tagasi võeti, kuid samas on meil nüüd võimalus taas tsirkulaarmajanduspaketi taaskäivitamiseks peaksime vaatama, mõtlema selle peale, millised ressursid meil on, mida võiks uuesti ja paremini kasutada äh, ja mida võiks tõhusamalt kasutada. samuti tõstatasime problemaatilisemaid küsimusi, mis puudutavad tööd Euroopa tasandil. see puudutab ka liikmesriikide pädevust ja seda, mida Euroopa Parlamendis saab teha, need võivad väga kokku põrkuda. samas peaks tunnistama seda, et mõningaid poliitikaid on parem arendada riiklikul tasandil, näiteks äh, laiendatud tootja vastutus äh, toob kaasa, ähm, tõi kaasa näiteks Rootsis täiesti uue suhtumise pakenditesse. ja kui te äh, näete, vanasti oli kohalikul poel suuri raskusi oma Ehm, ehm, ehm, oma jäätmete äh, ärakasutamise pidid nad maksma kellelegi selle eest, et see ära viidakse ja ära põletatakse, aga nüüd, kus nad, e, e, nüüd nad ähm, oma e, jäätmeid, äh, kui nad on nüüd oma jäätmeid äh, käitlevad teistmoodi, siis viiakse see tasuta ära ja hävitatakse tasuta ära. võime näha ka seda, et see nii-öelda vanamoeline mõtlemine äh, kus jäätmed äh, tuleb kuskile auku ajada lihtsalt, äh, siis äh, see hävitas suuri väärtusi, mis ühiskonnas endiselt eksisteerisid ja mis võiks tulevikus veel tule-, tugevamaks minna. suurime, soovime suuremat rõhku innovatsioonile, tööstusküsimustele, mis peaks aitama Euroopa majandust ja tööstuspoliitikat tugevdada. meil on Äh, nagu ma tean, et et enamusel kolleegidest oli äärmiselt öö, äh, öö, äh, progressiivsed vaated sellele küsimusele. et arvan, et öö, üle, fraktsiooni üleselt on meil tegelikult kõik osa võimalus midagi ära teha. suur tänu, järgmisena saab kuue nimel sõna Miloslav Ranstrov. suur tänu, esimees arvan, et äh, see on oluline teema kõigi maailma majanduste jaoks. kui me räägime energia tarbimisest, siis äh, oleme seda küsimust korduvalt arutanud. näiteks äh, kõrge energia tarbimine, samuti toorainete liigne tarbimine võib aja jooksul muutuda äh, äh, majandust blokeerivaks faktoriks. näiteks Hiina on äh, hämmastanud majanduskiiri, majanduse kiire kasvuga, kuid tihtipeale, kuid viimasel ajal näitas toorainete kiire tarbimine pigem, pigem negatiivset mõju nii majandusele kui ka keskkonnale, näiteks üks maja, eh, majandus, Ameerika majandusteadlane, kelle nimi on Elizabeth Economy, eh, avaldas raamatu Hiina kohta ja on väga huvitav, et isegi võrreldes Indiaga, kus on eh, teistsugused teed või on ikkagi ähm, kütuse tarbimine Hiinas kolm korda kõrgem kui Indias. söe tarbimine on kuus korda kõrgem. ning äh, nüüd praegu keskkond ja, ja õhureostus, äh, veereostus, äh, pinnasreostus on äh, blokeeriv faktor äh, ja samuti ka kõrge risk ühiskonnale. ning äh, näiteks arvamusküsitlustes enamus hiinlastest arvavad, et keskkonnafaktorid on aina olulisem äh, ning äh, ning kes keskkonnakaitse äh, oleks vajalik isegi siis, kui see majandusarengut äh, aeglustaks. see on samuti oluline faktor ka tööhõive jaoks, sest äh, kaitse arengu, keskkonnakaitse arenguga seotud sektor võiks luua uusi töökohti, me teame, et, et tootmisfaasi kõrgeim eh, tipp on möödas, kuuekümnendatel avaldas üks Prantsuse sotsioloog ja majandusteadlane eh, raamatu Kapitalismi kolmkümmend eh, kuldset aastat ja tema ennustas teenussektori esile kerkimist, kui ka teenused hakkavad ennast ammendama, ootame nüüd uusi töö, võimalusi töökohtade jaoks eh, ning eh, uue tsirkulaarmajanduse eh, väljatöötamine võib olla uue töökohtade allikaks. järgmisena saab sõna kolleeg Tambura. suur tänu, esimees, toetame äh, kolleeg äh, Javorit äh, täname teda eh, ettepanekute eest. Eh, esitame muudatusettepanekuid, sest meile tundub, et eh, senine jäätmepoliitika peab lõppema. et näiteks selline asi nagu termo põlet, näiteks äh, jäätmete põletamine, mida on tehtud äh, ka Itaalias. Äh, näit-, mul on hea meel selle üle, et lõigus üheksa räägitakse vajandusest majandus, toorainete, tooraine mm, jätkusuutlikuks kasutamist, kõigi toodete, kogu toodete elutsükli vältel, me peame seda aspekti tugevdama. teisest küljest peame tugevdama ka Euroopa eh, eh, toodete eluiga, et võiksime veelgi eh, vähendada toorainete tarbimist. suur tänu teile, suur tänu Euroopa Komisjoni esindaja, palun. Yes, thank you very much. Uh, the commi- on, from the Commission side, we definitely welcome the suggestion. suur tänu, me tervitame teie komisjoni ettepanekuid uh, ja energia äh, ühendamine äh, ressursi tõhusa kasutamisega ning äh, samuti ka veekaide rolli tõhustamine on mõlemad äärmiselt asjalikud. võtame arvesse erinevaid kommentaare, mida siin täna kuulnud oleme, samuti ka teiepoolseid ähm, seoseid investeerimisplaaniga, mis peaks toetama ähm, liikmesriiki tsirkulaarse ja Ehm, ja ressursitõhusa majanduse suunas. praegune uus pakett koosneb arvatavasti tegevusplaanist ning samuti ka üle vaadatud ehm, jäätme ettepanekust. nüüd täiendamaks seda tööd, mis seni tehtud on, on ehm, väga kasulik, kui me saame parlamendilt informatsiooni enne suvevaheaega, enne kui me hakkame uut ettepanekut välja töötama. vaatame eh, tsükli kõik faasid üle, et paremini kokku viia eh, jäätmehaldus tsirkulaarmajanduse eesmärkidega, kavatseme samuti eh, keskenduda toote disainile, samuti lihtsustada erinevate taastatud taastmaterjalide turgude edasist arengut. kavatseme keskenduda selle, eh, eh, nendele probleemidele, mis võivad eh, tõkestada tsirkulaarmajanduse arengut, mida võiks olla raske ellu viia selle parlamendikomisjoni mandaadi vältel. kinnitan teile, et komisjonis on väga positiivne suhtumine sellesse algatusse, seda toetatakse laiapõhjaliselt ning kindlasti võtame selle, eh, suhtume sellesse kui positiivsesse nähtusesse ka keskkonna seisukohalt nähtudes. Eh, samuti eh, kavatseme avaliku küsitluse korraldada maist juulini. suur tänu proua Fobal tööta-, esindab äh, Energia peadirektoraati, keskkonna peadirektoraati. see on oluline informatsioon. mulle öeldi Energia, hea küll. meie raportöör, kas äh, on veel midagi lisada sinu poolt? suur tänu, suur tänu ka märkuste, ettepanekute, küsimuste eest kindlasti midagi täiuslikku ei ole olemas, iga teksti on võimalik parandada ja mina kavatsen eh, oodata innukalt eh, muudatusettepanekuid, mis variraportööride poolt esitatakse ja arvan, et oleme kõik enam-vähem, mõtleme kõik enam-vähem samas suunas ja meil on sarnased eh, huvipunktid ja informatsiooni mõttes sooviksin öelda, et mulle öeldi, et äh, esialgse muudatusettepanekute esitamise tähtajamise ajal, mis oli siis kakskümmend kuus märts, võib selle lükata kaheksandale aprillile, nii et äh, meil äh, võime neid asju arutada ka ENVI komisjoniga, kus on samuti materjali selles valdkonnas et saame harmoneerida eh, enda tegevust ning eh, olen veendunud selles, et kokkuvõttes eh, me koostame kõigi jaoks rahuldava teksti ning tsirkulaarmajandus on strateegiline küsimus, on võimalus, kuidas kärpida oma Äh, oma ressursside tarbimist ja luua teekohti, suurendada Euroopa konkurentsivõimet ning äh, samuti äh, ka meie ressursi sõltuvust vähendada. loodetavasti komisjon tuleb tagasi parlamendi juurde õigusloomelise paketiga, mis kõik need nõudmised täidab, aitäh teile! suur tänu, kolleeg, tegite väga tõhusalt oma tööd, sest minu ülesanne oli teavitada kaheksandast aprillist, mis oli äh, muudatusettepanekute tähtaeg, aga igal juhul väga hea. ja väga hea oli see, et raportöör selle info ise välja ütles. ENVI komisjon hääletab juunis, seega aega veel on. väga hea. kaheksas aprill, nagu te ütlesite, muudatusettepanekute tähtaeg, aitäh selle arutelu ees, aitäh osalemise eest ja nüüd seitsmeteistkümnes päevakorrapunkt, mis puudutab äh, autoriõiguse ja sellega kaasnevate õiguste teatavate aspektide ühtlustamise kohta infoühiskonnas äh, direktiivi rakendamist. see on meie komisjoni jaoks väga tähtis teema, sest mõnes mõttes me vastutame äh, intellektuaalomandiõiguste äh, teema käsitlemise eest, äh, innovatsiooni eest, äh, kõige sellest laiemalt ning lisaks sellest vastutame me ka infoühiskonna teema eest ja meie kõneisik või raportöör selles osas on Jose Blanco Lopez, palun, sõna on teil. suur tänu teile, esimees kõigepealt sooviksin teid tänada selle eest, et nimetasite meid selle teema raportiks, mis on ju äärmiselt oluline. rääkida kultuurist ja äh, loomingisest äh, on rääkida sellest, mis me oleme, mis eristab meid kogu maailmast. me, mis äh, on meie kõige suurem, kõige väärtuslikum varandus ning äh, see on samuti oluline tööstusharu, millega on seotud miljonid töökohad loomemajanduses. seitse miljonit töökohta, neli koma kaks SKP-st, äh, mis äh, on suutnud luua töökohti ka majanduskriisi vältel. seega on meie kohustus luua selliseid normatiive, mis eh, toetaks ja aitaks eh, loomingutegevust, sest see eristab meid kogu maailmas ning sellepärast, et see on majandusmootor. Eh, just see oli minu kavatsus selle arvamuse koostades, toetada loomemajandust ja kaitseda ligipääsu kultuurile. kultuur ja Eh, samuti ka eh, eh, kunsti, loominguline tegevus on oluline osa Euroopa majandusest, millele põhineb ka konkurentsivõime ja tööhõive. ilma õiglase tasuta ei ole võimalik ka mingisugust loomingu, mingisuguse loominguga tegeleda, ilma loominguta ei ole aga kultuuri neliteist aastat on möödunud direktiivi vastuvõtmisest, nüüd on vaja see üle vaadata, kui on tõsi, et äh, on äh, praegu toimunud uuringud edasi arendatud, samas siiski Euroopa digiturg ei ole veel suutnud täita äh, oma ootuseid efektiivse jaotuse, õiglase tasumise poliitika ning samuti samuti ka kultuurisektori sissetulekute õiglase jagamise üle. samuti ka ei ole ära hoitud siseturu killustamist, seega eh, tuleb eh, üle vaadata ka kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eh, direktiiv, mis andis, tegeles multiterritoriaalsete litsentside väljaandmisega ja samuti äh, ka erinevate toodete ja teenuste küsimusega. miski äh, ei äh, ole siiski võimalik, kui kaitsta seda ahela lüli, kes on kõige haavatavam, kõige olulisem samas, kes on siis autor, ähm, interpreet. ja see tähendab seda, et autori roll peaks olema tugevam, tal peab olema ka rohkem lepingulisi õigusi, sest ilma eh, eh, loojadeta pole eh, meil kultuuri, meil pole ka ligipääsu mitmekülgsele kultuurielule. meil on vaja garanteerida ka kodanike parem ligipääs kultuurile, et, et alguse saaks erinevad äh, algatused äh, samuti ei tohi ähm, unustada seda, kuidas aina rohkem üritatakse ähm, loomingu inimeste äh, õiglast äh, tasa, tasu maksmisest kõrvale hiilida. praegusel hetkel äh, tuleb tegeleda igasuguste igasuguse intellektuaalse omandiõiguse rikkumistega, me peame looma õiguslik kindluse ja lihtsustama samas ligipääsu kultuurile, seda tuleb kaitstes ühes, ühelt poolt äh, intellektuaalse õiguse äh, omandit ning samas tuleks ähm, ka luua digitaalne äh, keskkond, kus tarbijad saavad sisule turvaliselt ja kindlalt ligi pääseda. see ongi minupoolse arvamuse sisu uh,. Thank you very much. suur tänu, aitäh, raportöör ja nüüd variraportöörid. proua Valern, meie aseesimees, asepresident. suur tänu, esimees, suur tänu, kõigepealt sooviksin tänada raportööri selle arvamuse eest. minu arvates on see hea lähtepunkt arutelu põhjaks ja ma toetan kõiki tõstatatud teemasid ning eesmärke, mis raportöör välja tõi samas aga teeme kindlasti mõningad muudatusettepanekuid ja me teame, millised olid piirangud, kui raportöör raportit koostas ning teatud tagasisidet tõstatatule arutelude käigus eriti puudutaksin mõningaid teemasid, mis on hästi tuntud ja millega komisjoni ettepanekud ja raport tegeleb. üks puudutab loomulikult seda territoriaalsust, mis on olnud üks põhjusi, miks komisjon on autoriõiguse seadusandlust kaasastama asunud ning lisaks äh, kasutajate loodud sisu internetis, äh, selle käsitlemine on on äh, digitaalse ühtse turu põhialuseks. nüüd, mis puudutab andmekaevet, siis äh, me peame vaatama, kuidas me saaksime teadus-arendustegevuseks tagama selle saadavuse, aga samas tagama selle, et äh, autoritel säilib kontroll oma tööde üle. lisaks veel üks oluline teema, kõik, kellel on internetiühendus, saavad nüüd hakata ise tooteid arendama, aga samas peame me tagama selle, et äh, esialgseid autoreid piisavalt äh, kajastataks. lisaks dialoogi äh, ja läbirääkimiste jätkamine autoriõiguste raamistike osas mõlemal pool Atlandi ookeani äh, mis puudutab kaubandusläbirääkimiste konteksti, me peame tagama selleks, et asjatud takistused turule juurdepääsus oleks välditavad äh, seoses autoriõigustega. ma usun, et tegemist on kõikide oluliste teemadega meie komisjonile ja me peaksime väljendama selget seisukohta, et me soovime autoriõiguste raamistikku kaasajastada äh, arvesse võttes tehnoloogilisi arenguid ilma ohtu seadmata autoriõigusi, mis jääb ähm, õiguslikuks aluseks ähm, loovuse ja uuenduslike mõtete jaoks. suur tänu ja teil on täiesti õigus, kui te ütlete, tuletate meile meelde Jüri äh, komisjoni, sest nemad on vastutavaks komisjoniks ja nemad paluvad meilt äh, kinnitust äh, raporti koostamiseks. mis puudutab seda direktiivi kahekümne teisest maist kaks tuhat üks. suur tänu, proua. järgmiseks Alde nimel, ei siiski, härra Kirautani Vidal, palun. nüüd Alde nimel, palun. härra Girauta Vidal. For... kõigepealt sooviksin tänada raportööri selle suurepärase töö eest. kultuurimajandus loob töökohti Euroopas, aga lisaks sellele panustab ka sotsiaalse kaasatuse valdkonnale ja kultuurilise mitmekesisusele see dünaamiline mitmekesine valdkond loob töökohti vaatamata kriisile. samas aga Euroopa turg on ikka veel killustunud, äh, ühtlustamise puudumine ja piirangud on äh, tekitanud äh, territoriaalse, territoriaalsed piirangud ja lisaks äh, autoriõiguse direktiivi äh, vastuvõtmisest kahekümne, kahe tuhande esimesel aastal on äh, tekkinud väga palju uusi tehnoloogilisi lahendusi. me toetame loovust ning juurdepääsi kultuuripärandile, aga samas praegune autoriõiguse raamistik peab vastama digitaalsele keskkonnale selleks, et digitaalset ühtsusturgu toetada ja vastata ähm, autorite äh, ja tarbijate ootustele. autoriõiguste raamistiku kujundamine ja digitaalse ajastu kooskõlla viimine on tervitatav ettepanek komisjoni poolt. meil on vaja üle saada killustunud ühtsest turust ja veelgi enam on vaja teha, me peame saavutama tasakaalustatud lahenduse ja äh, territoriaalse piirangud lõpetama, sest need loovad õiguslikku ebakindlust. teatud erandid peaksid olema kohustuslikud, erandikud ei tohiks minna vastuollu ega ohtu seada õiguste omajad. teksti andmekaeve on teadusvaldkonnas väga olulised ning neid peaks samuti arvesse võtma direktiivi kontekstis ning lõpetuseks me peaksime eh, territoriaalsed äh, eh, eh, litsentsimist äh, ümber kujundama. ma usun, et komisjon peaks tagama suurema ühtlustamise selleks, et tarbijatel oleks rohkem äh, valikuvõimalusi ja vältimaks turu domineerimist, aitäh! suur tänu, suurepärane sõnavõtt kõneaja osas. vabandan, et ma tund aega tagasi pidin teid katkestama, sest volinikul oli aega piiratult ja pidime ajast kinni pidama. ja proua Ernst Kuue nimel, palun. ja, suur tänu suur tänu kõigepealt siis äh, raportöörile ka selle äh, arvamuse eest. Äh, põhimõtteliselt tahan ma öelda, et meie arust on ka oluline see, et autoriõiguste süsteemi reformitakse kiiresti, aga ma tahaksin ühest aspektist veel rääkida, millest ei ole praegu mm, räägitud jagamise kultuur nimelt, sest et professionaalid, kunstnikud ja autorid peavad ka oma Äh, loomele inimestele ligipääsu võimaldama. Äh, jagamise kultuur tähendab ka paremat ligipääsu andmetele, informatsioonile ning seda peab paremini järgima. Äh, et rääkida siis autoriõigustest, ähm, siis meie toetame siin seda lõigata äh, täielikult, et äh, ühtsed Euroopa Liidu äh, autoriõigused peaksid olema selleks, et liikmesriikide süsteemi, erinevate riikide süsteemi asendada, see oleks parem õiguskindluse jaoks ja seda me peame ka oma arvamuses rõhutama. nüüd raportis on palju häid aspekte, aga on ka väga palju selgusetuid kohti. näiteks lõige kolm siin, kui me vaatame, siis me tahame kahe tuhande esimese aasta kahekümne üheksandat direktiivi ka muuta, aga me tahame seda teha kasutajate huvides ning äh, loojate huvides samuti. see on aspekt, äh, mida siin küll ei kajastata täpselt ja kui me võtame punkt viis siin ette, siis äh, see ka ei saa niimoodi jääda, nagu ta praegu on. ja ma olen siin jällegi eelmise kõneleja poolt siin oluline on kiiresti direktiiviga edasi minna ning äh, seda äh, ka ühise turu tingimustes äh, tagades autorite õigused. seitsmes punkt on siin väga hea, oluline on see, et ka mm, erivajadustega kasutajate ja teiste oskusi ja õigusi arvesse võetakse Mm, see meeldib meile, aga tööd on vaja veel palju teha ja nüüd äh, teeme me ka omad muudatusettepanekud selles vaimus, aitäh uh,! Thank you very much, madam! suur tänu, proua! aitäh teie märkuste eest! kas keegi soovib veel sõna? ja paluksin nüüd Euroopa Komisjoni esindajal Marko Tšiorellol äh, Connect peadirektoraadist nüüd sõna võtta suur tänu, esimees, suur tänu liikmetele sõnavõttude eest ja aitäh tehtud töö eest. komisjon saab teha väga lühidalt praegusel hetkel, jälgime huviga arutelusid Euroopa Parlamendis, muudatusettepanekud, mida on tehtud raporti käigus ning loomulikult ka kõikide teiste komisjonide poolt lisaks vastutavale komisjonile. praegusel hetkel saab komisjon ainult kinnitada, nii nagu töökavas kaks tuhat viisteist aasta kohta on välja toodud, me soovime teha ettepaneku autoriõiguste kohta sel aastal, lõplikku otsust praegusel hetkel äh, kõikide valdkondade kohta ettepanekus ei ole nagu ma enne ütlesin, väga oluline on arvesse võtta, et sel aastal on meie prioriteediks tegeleda põhiteemadega, mis on takistuseks digitaalse ühtse turu loo-, tagamisel autoriõiguse teemal aga nagu ma praegusel hetkel ütlen, siis komisjon kaalub hetkel veel erinevaid ettepanekuid ja teeme seadusloome ettepaneku selle aasta jooksul, aitäh! suur tänu ja nüüd on meil võimalik jälle sõna anda raportöörile ja paluda tal teha oma lõppmärkused, palun suur tänu. mul oli enne seda arutelu võimalik äh, kohtuda erinevate kolleegidega, kes äh, oma mõtteid jagasid, äh, see puudutab siis variraportööre, see puudutab ka seda, kuhu suunas oleks vaja edasi liikuda selleks, et välja arendada ähm, ühtne digitaalturg, kaitstes niimoodi meie kultuuripärandit, lihtsustades kultuurile ligipääsu ja olles õiglased ka autorite suhtes praegusel hetkel on tegu väga keerulise žongleerimisega ning arutelud erinevate osapooltega on näidanud, et suhtumine on väga vastuoluline. positiivne on see, et soovitakse välja arendada kultuuritööstust uues digitaalkeskkonnas, arendades välja potentsiaali uute töökohtade löömiseks ning samuti investeerida kultuurisektorisse. negatiivne pool on pidev kiusatus Ehm, pakkuda välja uus eh, autoriõiguste eh, seadus, viies konflikti autorid ja tarbijad. üheks, üheks kaitseks, teised kaotaks. Eh, ehm, minu arvates me peame tunnistama, et selline asi on võimalik, me kas ei ole, ei ole ju ehm, vaieldav see, et kui me kas kaitseme, kas me kaitseme autoreid äh, või meil ei olegi enam kultuurist võimalik rääkida. samuti tuleb arutada ka piiriüleseid küsimusi, sisuküsimusi ja nii edasi. ma ei tea detailselt, ma ei ole tunne, veel tutvunud detailselt muudatusettepanekutega, aga lepime omavahel kokku, esitan muudatusettepaneku selleks, et toetada majandusuuringuid ja samuti ka äh, teoste digitaliseerimist, kui targem Äh, uskugem, et siin toimub mingisugune konflikt heade ja pahade vahel, praegusel hetkel nii-öelda mudel muutub, kuid samas ärge unustame, et tööstus on äh, aeglaselt vahel kohanenud äh, tarbijate nõudmistega, nagu näeme seda muusikaturul. ja see kõik on olnud võimalik tänu litsentside süsteemile, seega peame olema ettevaatlikud kui me pakume välja muutuseid eh, sektoris, mis eh, on suutnud tegutseda eh, dramaatilise kriisi keskkonnas ning praegusel hetkel mõned muudatusettepanekud tehakse halvad tagajärjed, see tähendab seda, et VKE-d sektorist kaoks ning samuti loodaks Euroopas ka vähem kultuuriteoseid. Ehm, see on umbes, siin on muid ettepanekuid, eh, mille muusika on aga nii-öelda eh, kaunis, kuid eh, sõnad jällegi mitte, meil on seega võimalus pari, järgmise kuu jooksul seda arutada, võttes aluseks komisjoni poolt välja kuulutatud reformi, mina vaatan tähelepanelikult üle muudatusettepanekud ning meil on võimalus äh, leida vajalik eh, ja oluline tasakaal. suur tänu teile! suur tänu, kolleeg, selle tugeva sõnumi eest. see oli tõesti väga tugev sõnum. nüüd sõltub see kolleegidest ja juurikomisjonist, kas me oleme teie sõnumiga nõus, see on hetkel veel lahtine, aga sõnum oli väga tugev ja selge ja saame kõik selle üle järele mõelda. aitäh selle arutelu eest! nüüd kaheksateist päevakorrapunkte, muud küsimused, äh, neid ei ole või, või siiski? ei ole. järgmised koosolekud, muudatusettepanekute kahekümne viiendal märtsil homme kell kaksteist null null. head kolleegid, päevakorrapunkti seitseteist osas homme kell kaksteist null null on äh, Äh, tähtaeg, järgmine kohtumine neljateistkümnendal aprillil kella üheksast kaksteist kolmekümneni ja viieteist null null kuni kaheksateist kolmkümmend. aitäh äh, koostöö eest ja aitäh kohale tulemast ja kohtume umbes kuu aja pärast ITRE komisjoni koosolekul ja mitmel muul korral enne seda, suur tänu!